vajadust, et me peame jätkama tööga äh, seoses Iraani olukorraga selleks, et oleks võimalik tagada parem tulevik sellele, selle riigi rahvale. suur tänu härra Pelderile, sellega lõpetame selle päevakorrapunkti, homme kell kaksteist toimub hääletus. järgmine päevakorrapunkt mis on liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ning komisjoni asepresidendi avaldus Inimõiguste Nõukogu kuueteistkümnenda istungjärgu kohta. Teil on sõna, proua Ashton. Uh, suur tänu mul on suur rõõm täna pärastlõunal rääkida ka ÜRO Inimõiguste Nõukogu tööst ja põhimõtteliselt räägime sellest, kuidas saaksime selle nõukogu töö mõju suurendada. nagu parlamendiliikmed teavad, siis eelmisel nädalal rääkisin nõukogu ees ja seal olid ka mitmed välisministrid üle terve maailma. loomulikult rääkisime peamiselt Liibüa äh, küsimusest. mulle valmistab rõõmu see, et rahvusvaheline üldsus saatis välja selge ühtse signaali äh, kestvate inimõiguste rikkumiste kohta Liibüas isegi enne, kui kõrgetasemeliselt midagi otsustati, siis nõukogu ise juba äh, tuli välja ideega peatada Liibüa liikmesus äh, Inimõiguste Nõukogus äh, ja Peaassamblee ühehäälselt selle otsusega kinnitas. kõik see näitab, et mitmepoolsed institutsioonid suudavad olla oma mandaadi kõrgusel ja saavad tegutseda nii-öelda reaalajas nagu ma oma märkustes äh, nõukogu ees ütlesin, siis nõukogul on kohustus äh, tagada see, et äh, kavatsused, kavatsustest saavad ka tegelikud teod. proua Pille, kes on inimõiguste Äh, kõrge komissar Genfis, temaga rääkisin sellest, mida teha, et koha peal tõeliselt midagi muuta. Äh, midagi ei muutu ju koha peal resolutsioonide arvu tõttu, vaid ikkagi siis, kui me jõuame nende inimesteni, kellel meid tegelikult vaja on. inimõigused on ülemaailmsed, universaalsed ja kui siin süüdistatakse Euroopa Liitu, et Euroopa Liit tahab eksportida oma väärtusi teistesse riikidesse, siis eh, tegelikult ju sõnavabadus, kogunemisvabadus, õiglus ja võrdõiguslikkus ei ole mitte Euroopa õigused, vaid universaalsed õigused ja me ei tohi kunagi langeda lõksu, arvates, et teised riigid, olgu need Aafrika, Aasia või Ladina-Ameerika riigid, ei eh, tunne nii öö, eh, kirglikke tundeid nende õiguste suhtes. me teame ka seda, et Euroopa enda tee inimõiguste kaitse suunas ei ole olnud päris sirge ja öö, äh, ÜRO Inimõiguste Nõukogus oleme valmis jagama omaenda kogemusi ja arutama seda, mis toimub ka Euroopa Liidus ning toetama kõiki neid, kes edendavad inimõiguste kaitset üle terve maailma kuueteistkümnendal istungjärgul oli meil mitmeid erinevaid prioriteete ja arutasime neid kõiki oma partneritega väga aktiivselt. Euroopa Liit tuli välja initsiatiiviga usuvabaduse kohta. viimastel kuudel oleme näinud, kuidas järjest rohkem diskrimineeritakse inimesi usulistel põhjustel. see on viinud ka vägivallategudeni ja seega peame saatma välja kollektiivse sõnumi usuvabaduse toetuseks ja tagama usuvabaduse kõikidele inimestele üle terve maailma. ühtlasi äh, tuleme välja ka resolutsioonidega äh, Myanmari kohta ning äh, Korea, Põhja-Korea kohta. me usume, et ähm, mõlemal juhul, arvestades inimõiguste rikkumiste arvu, on täiesti õigustatud see, et ÜRO eriraportööride mandaate laialda, laiendada mitmed initsiatiivid on tehtud ka Iraani kohta ja eriraportööri äh, ametikoha kohta. ÜRO äh, inimõiguste kõrge komissar proua Navi Pillei on seda ka veel üle korranud. me oleme näinud, et Iraanis on äh, hüppeliselt kasvanud surmanuhtluse tead-, arv, lausa sada inimest on siiamaani juba hukatud sel aastal ja väga julmalt represseeritakse neid, kes äh, teostavad oma sõnavabadust. loomulikult peame tegu, tegelema äh, asjakohaselt ka olukorraga Egiptusega, e-, Euroopa Liit äh, tervitab Egiptuse kutset proua Bileile ja tema kabineti liikmetele minna Egiptusesse koha peale ja me loodame, et missioon saadetakse peagi välja. Euroopa Liit äh, Äh, üheskoos Tuneesia võimuorganitega on tulnud välja resolutsiooni ettepanekuga, äh, mis käsitleb ÜRO tehnilist abi praeguses üleminekuperioodis. ning äh, on veel mitmeid olulisi küsimusi, millega tegetse-, tegu-, millega tegeleb see istungjärk, näiteks Valgevene, Kongo Demokraatlik Vabariik, kus järjest äh, rikutakse ikka edasi inimõigusi ja öö, seal on levinud seksuaalne vägivald ning edasi veel ka Cote d'Ivoire'i küsimus. kokkuvõtteks tahaksin öelda, et ÜRO Inimõiguste Nõukogu on äärmiselt oluline Euroopa Liidu jaoks, nii need arutelud, resolutsioonid kui ka raportöörid, aga kõige rohkem läheb meile korda ikkagi konkreetne tulemus see, mis määrab äh, meie edukuse, on see, mis juhtub koha peal ja sellepärast tahab Euroopa Liit anda veelgi suurema rolli Inimõiguste Nõukogule ja suurendada tema võimet tegutseda kiireloomulistes olukordades. see on äh, kestev äh, protsess ja me loodame oma ambitsioonikad eesmärgid ka saavutada. suur tänu, proua Ashton! Lähme nüüd fraktsioonide kõnelejate juurde, kõigepealt kaheks minutiks on sõna proua Andrik Jeenel, palun. suur tänu. tahaksin kõigepealt avaldada oma toetust sellele ÜRO üldassambleel vastu võetud otsusele ehk et ähm, pan-, Euroopa Liit on nüüd Inimõiguste Nõukogu liige. ma arvan, et see on väga selgeks sõnumiks mitte ainult diktaatorlikele režiimidele, vaid nendele riikidele, kus inimõiguste rikkumine on laialt levinud. minu raport, mis puudutas Inimõiguste Nõukogu ja mille selle mille vastu võttis see koda kahe tuhande üheksanda aasta veebruaris, ma ütlesin, kui tähtsad on liikmelisuse kriteeriumid. Liibüa puhul ÜRO Üldassamblee eh, käitus parlamendi resolutsiooniga kooskõlas ja tegi seda väga õigel ajal, võetes vastu õiged otsused. rääkides nüüd kuueteistkümnendast istungjärgust, siis tuleks pöörata tähelepanu ülevaatamisprotsessile on väga tähtis, et Euroopa Liidu liikmesriigid ja Euroopa Liidu välisteenistus kahe tuhande üheteistkümnenda aasta et analüüsides äh, võtaksid tõsiselt oma mandaati. Euroopa Liidu agentuurid peaksid rohkem ennetavaid mehhanisme kasutama, meil on vaja läbipaistvat ja kõikehõlmavat järelevaatamisprotsessi. vabaühendused, äh, keskkonna, vabaühendused äh, ja tsiviilühiskond tuleb kaasata meil tuleb võidata ka inimõiguste eest. välisteenistus annab meile suurepärase võimaluse koondada kogu meie tegevus ka ühise katuse alla ja teha koostööd Inimõiguste Nõukoguga. sellepärast tahaksin teid, kõrge volinik, õhutada, et Euroopa Liidu koostöö Inimõiguste Nõukoguga oleks parem kui siiamaani, sest üheskoos tegutsedes saame olla efektiivsemad. suur aitäh, nüüd sotsiaaldemokraatide nimel on kaheks minutiks sõna härra Howitt, palun. tahaksin alustuseks tervitada Genfi delegatsiooni esinaise ametisse nimetamist eile ja see, et on loodud ka võrdõiguslikkuse osakond välisteenistusse. härra president, tegemist on Inimõiguste Nõukogus väga oru-, olulise hetkega, sest et vaadatakse läbi kõikide ÜRO liikmete liikmesus ja kaalutakse ka kodanikuühiskonna laiemat osalemist ja meie peaksime võitlema nende õiguste eest ma olen pettunud selles, et töörühma dokumendis ei ole loodud kriteeriume, et liikmesriigid peavad õigustama seda, miks nad ei ole soovitustele vastavalt käitunud ning et ei viidata ühelegi konkreetsele riigile. on ju irooniline see, et täna me oleme rääkinud või vabandust, käesolevas istungjärgus räägitakse seitsmest eri äh, riigist ja Cote d'Ivoire'i ja Liibüa osas peab Euroopa Liit ikkagi tulema välja uute loovade lahendustega selleks, et inimõiguste rikkujad ei öö, jookseks vabalt ringi igavesti. nüüd kõigepealt Kongo demokraatlikust vabariigu, vabariigist. kas me toetame erimandaati selle riigi jaoks, kas öö, tuleks anda hinnang ka sellele, et Palestiina ja Iisraeli uuringud Goldsteini äh, raporti osas vastavad rahvusvahelistele standarditele ja et kas ei peaks pöörduma rahvusvahelise kriminaalkohtu poole, juhul kui see nii ei ole. ja edasi äh, Pakistani reservatsioonid artikli nelikümmend osas äh, Äh, esitada aruandeid kodanikuvabaduste järgmise kohta. minu arvates Liibüa liikmesuse peatamine Inimõiguste Nõukogus loob väga olulise pretsedendi, mis praeguses väga, väga pimedal ajal on justkui tulukeseks. suur aitäh ja liberaalide sõn-, nimel on nüüd sõna pooleteistkümneks minutiks proua Šaaker, palun suur tänu, härra president, kõrge esindaja, kallid kolleegid. ÜRO Inimõiguste Nõukogul on võimalus tegeleda kõige kiireloomulisemate inimõiguste rikkumistega kogu maailmas, eriti Iraanis, Valgevenes, Tuneesias, Burmas ja nii edasi. Neid riike on väga palju ja peale selle on meil veel ka horisontaalsete õiguste kandmine, kaitsmine nagu näiteks oma arvamuse avaldamine ja nii edasi inimõiguste nõukogu on täpselt samasuguses olukorras nagu Euroopa Liit ja mõlemad peavad rahvusvahelisel tasandil tegutsema, kuid neil mõlemal on üks probleem. Neil ei ole usaldusväärsust, topeltstandardid kehtivad ja nad ei ole võimelised piisavalt kiiresti tegutsema. Euroopa Liit siiamaani ei ole tegelikult olnud nõus oma piirkonnas inimõiguste täitmist äh, kontrollima, sest meil on näiteks pressivabadusega probleeme mitmes liikmesriigis ja ka Liibüa oli veel eelmise nädalani Inimõiguste Nõukogu liige, jumal tänatud, sealt ta siiski kõrvaldati, suur tänu! suur tänu, proua Šaake ja nüüd Roheliste fraktsiooni nimel saab äh, sõna proua Haudala suur tänu, härra president. väga otsusekindla tegutsemisega Liibüa osas Inimõiguste Nõukogu tõesti näitas, et tal on võimalik tegutseda ja midagi ära teha, kui vaja. ta saab näidata, et erinevad regioonid võivad tulla kokku ja nad näitavad, et nõukogu ei pea olema lõhestunud. nüüd ei ole mitte mingit põhjust, miks Iraani, Põhja-Korea Kongo, Myanmari ja Sudaani puhul ei saaks midagi ette võtta. see ajahetk on praegu väga tähtis mitmetel põhjustel. meil on vaja nõukogu, meil on üle vaadatud nõukogu töömeetmed ja nii nagu ka ülejäänud kolleegid, olen väga pettunud, et nõukogul ei õnnestunud hinnata selle meetmete ülevaatamise raporti tähtsust ei olnud võimalik teiste toetust saada, kuid vähemalt inimõiguste voliniku sõltumatus ja erilised meetmed, mis on ette nähtud, jäid siiski püsima ja see oli tõesti väga tähtis nendel tingimustel. nii et tulevased arutelud tulevase töö osas peaksid olema sellised, kus Euroopa Liit peab olema liitlane ja jõudma teiste partneriteni ning peab olema valmis ka kuulama ja minema kompromissile ma ol, leian, et äh, väga hea olid äh, et ka kõrge esindaja oli seal kohal, ma kiidan teda selle sammu äh, eest ja tema ettekanne oli ka väga muljetavaldav. minu viimane punkt, Euroopa Liidu käitumine pärast inimõiguste äh, direktoraadi loomist välisteenistuses äh, on Genfil väga suur roll inimõiguste kaitsmisel. meil on olemas allikad ja direktoraadi töö peab olema kaasatud kõikidesse Euroopa Liidu välispoliitika valdkondadesse ja mul on väga hea meel, et äh, ma saan, äh, sain juhtida see, saan juhtida kuueteistkümnendal istungjärgul Euroopa Parlamendi delegatsiooni. suur aitäh proua Haudalale. nüüd äh, järgmise fraktsiooni nimel on pooleteistkümneks minutiks sõna härra Maieril. suur tänu, härra president, lugupeetud proua Ashton. Te olete oma tööd alustanud väga keerulises olukorras, maailmas on finantskriis, toidukriis, energiakriis, see kõik on eh, selle tulemus, et turud on eh, täiesti tasakaalutud ja teie ülesanded on loomulikult väga rasked, sest et äh, nüüd äh, on näha, et äh, vaba turumajandus, mida kuidagi reguleeritakse, on pannud inimõiguste olukorra nii arengumaades kui ka vaesunud riikides suurde ohtu. see on väga problemaatiline, midagi lahendatud ei ole, mulle tundub, et majanduspoliitikas mingisugust kannapööret ei ole tehtud, kuigi see viib meid täielikku tupikusse see on üks peamisi teemasid, edasi veel Euroopa Liidu instrument, instrumentaliseerimine inimõiguste valdkonnas ja samuti naabruspoliitika. Põhja-Aafrika revolutsioonid väärivad ikkagi sügavuti analüüsi. Teie olete pärinud välispoliitika, mis näitas, et meid huvitab rohkem äh, va-, äh, huvitavad rohkem kaubandussuhted kui inimõigused Tuneesia ja Egiptusega on olnud samamoodi, me tahtsime kirjutada alla assotsiatsioonilepingutega, assotsiatsioonilepingutele, aga seda ei ole samuti tehtud. inimõigusi saab ikkagi edendada ka läbi assotsiatsioonilepingute ja see on veel siin lahendamata küsimus. suur tänu, härra Meier ja edasi järgmise fraktsiooni nimel on sõna üheks minutiks härra Salavrakosel. suur tänu, härra president. proua Ashton. ma ei taha öelda, et me oleksime just nüüd silmakirjanikud selles dokumendis, aga seal dokumendis on vastuolusid. rahvusvaheline filosoofia, ülemaailmsed mõned äh, sõnavõtud. siinsamas selles, selles saalis me tunnistame inimõigusi, aga nii, nagu te ütlesite, et pooled ühe, pooltes ÜRO liikmesriikides leiavad aset inimõiguste rikkumised ja me teame, et väga palju on inimsusevastaseid kuritegusid. mul on väga hea meel, selle kuueteistkümnenda istungjärgu asetleidmise üle ja ma loodan, et arvesse võttes praegust olukorda ja arvesse võttes ka mineviku kogemusi, ma loodan, et see istungjärk võtab vastu äh, kaugeleulatuvaid otsuseid Te kindlasti teate, et juristi ja advokaadina on mul aastatepikkune kogemus selles osas ja ma arvan, et inimõiguste austamine, austamine, see on eluviis, see on midagi sellist, mida ei saa peale suruda, nii et me peame nõudma sisulisemat poliitikat selles osas. suur tänu, härra Salavrakos ja nüüd öö, äh, ülejäänud sõnavõtjad ja proua Paidere, kaks minutit, palun. tiesību padomi ir unikāla starptautiska platvorm, kas ir radīta, lai veicinātu cilvēku tiesības tänan. inimõig-, inimõiguste nõukogu on rahvusvaheline platvorm, mis edendab inimõigusi ja demokraatiat üle kogu maailma, selle ülesanded on väga olulised. Nad on teinud äh, head tööd seoses Egiptuse ja Liibüaga, aga sellegipoolest äh, jääb tihtipeale äh, puudu poliitilisest tahtest ja reageerimiskiirusest väga oluline on äh, kiirendada oma operatsioone ja proua Vaidere, palun olge hea ja rääkige aeglasemalt, sellepärast et äh, tõlkidel on raske teid jälgida nõukogu liikmed peaksid jääma aktiivsesse dialoogi omavahel ka sessioonide vahel ja see plokkidepõhine lähenemine tuleb kõrvaldada, mis praegu domineerib, sellepärast et äh, muidu saab õõnestatud äh, nõukogu poliitiline usaldusväärsus. nõukogul peaks olema ka aktiivsem dialoog kodanikuühiskonna ja valitsusväliste organisatsioonidega ja kindlasti peaks noortel olema, vabandust, peaks Euroopa Liidul olema aktiivsem roll Euroopa Inimõiguste Nõukogus. inimõiguste nõukogu tööst äh, tuleks äh, aru anda Euroopa Parlamendi vastavatele komisjonidele regulaarselt. oluline on äh, edendada rahuprotsesse kes-, Lähis-Idas, me peame peatama radikalismi leviku, mis õõnestab rahvusvahelist turvalisust. missioon Egiptusesse on üks, järgneva peavad teised missioonid riikidesse, kus poliitiline taust on veelgi keerulisem. suur tänu, proua Vaidere ja järgmisena saab kaheks minutiks sõna härra Leichtfried tänan, härra president, kõrge esindaja, austatud kolleegid, inimõigused, võrdsus, vabadus, need on meie jaoks liiga olulised väärtused, me ei tohi lubada nendega mängimist, me ei tohi lubada siin äh, võimuhuvide ja kaubandushuvide äh, prevaleerimist. meil on vaja neid äh, tugevalt kaitsta väga oluline on see, et Inimõiguste Nõukogus oleks äh, rahvusvaheline ühtsus äh, kiire, eesmärgipärane ja ühtne. inimõiguste nõukogu on siin õigel teel. missioon Tuneesias ja missioon Egiptuses on liikunud õiges suunas ja see, et Liibüa kaotas oma koha inimõiguste nõukogus, on äh, tõesti õige samm, me näitame, et nii ei saa. missioonid ja resolutsioonid, äh, need äh, peavad avaldama ka mõju tõesti koha peal, tuleb vaadata, et äh, sisu ka rakendataks. Euroopa Liit võiks siinkohal anda veelgi tugevama panuse omalt poolt. on vaja et ÜRO saaks aru, et Euroopa Liit on pärast Lissaboni lepingut äh, teistsugune kui enne seda. kõrge esindaja, palun äh, kandke hoolt selle eest, et äh, need, kes on meid oma sõpradeks nimetanud ja need, keda meie oleme oma sõpradeks nimetanud, eriti just kaubanduspoliitikas, et need ka tulevikus äh, mäletaksid, et nad on meie sõbrad ja et nad ei jätaks septembris hääletusel Euroopa Liitu äh, oma toetuseta. tänan, härra Leichtfried ja nüüd üheks minutiks härra Göörens. president, siin arutelus äh, on vaja toonitada ühte olulist fakti, et kõiki tuleb kohelda võrdselt härra Görens, palun lülitage mikrofon uuesti sisse, siis me kuuleme teid. kas see on nüüd sees, jah, võite jätkata? alustan otsast peale. me peame toonitama kuivõrd oluline on sotsiaalkultuuriliste ja poliitiliste õigustega üheskoos äh, tegeleda. praktikas tihtipeale ei ole lihtne seda eesmärki saavutada. miks see ei ole võimalik äh, tagada inimõigusi ja siduvatest kohustustest kinnipidamist? Euroopa Liidul on omad vahendid, meil on äh, ÜRO ja me ei tohiks äh, pidada ennast lööduks. me peame rohkem panustama sotsiaalsetesse õigustesse. tänan, härra Görens. ja nüüd üheks minutiks äh, härra Mikalski, palun tänan, kõrge esindaja. ma ei äh, toetanud äh, teie ametisse nimetamist küll omal ajal otseselt, aga teie kõnes oli positiivseid aspekte, mida ma sooviksin kiita. Liibüas Iraanis, Strasbourgis, ükskõik kus me oleme, inimõigused on äh, universaalsed, seda esiteks. ja teiseks, kui te juhtisite tähelepanu religioossele sallivusele, siis äh, väga oluline on tõesti selliseid teemasid tõstatada ja te tegite täitsa õigesti. kolmandaks, kuna ma olen Valgevene delegatsiooni juht, siis ma tervitan ka seda, et te kaalute sekkumist Valgevenes, kui tõesti inimeste põhiõigusi rikutakse. suur tänu, härra Mitchell. president, president, ma tervitan võimalust osaleda selles arutelu. Äh, sissejuhatuseks tahaksin öelda, et ma hindan väga seda briifingut, mil, mis eile korraldati Liibüa teemal. kuus miljonit äh, juuti tapeti teise maailmasõja ajal siin Euroopas. kahe maailmasõja vahel, teise, esimese ja teise maailmasõja vahel tapeti kuuskümmend miljonit eurooplast ja ma ei maini siin veel neid teistest maailmajagudest pärit inimesi, kes samuti surid. hiljuti avaldati andmed, mille kohaselt meil on puudus miljon naist ja seda äh, abordiga kaasnevate tema juhtumite tõttu. eile tähistasime me naistepäeva, aga seda teemat siin ei tõstatatud millal me sellest poliitilisest korrektsusest ometigi jagu saame, et me saame siin pidada lugupidavat arutelu? et me ei peaks enam käituma niimoodi, nagu me käitusime minevikus, et me saaksime tegeleda teemadega nii nagu vaja. me hääletasime siin maha ettepanekut mitte rahastada aborti. kuidas me saime midagi, millegi sellise poolt hääletada, ma pean teile ütlema mul on kõrini sellest poliitilisest korrektsusest. meil on vaja lugupidavad arutelud siin, siin kojas, et inimesed saaksid oma erinevaid seisukohti väljendada. ma tahaksin kõrgelt esindajalt teada, kas te kavatsete näiteks Iraaniga tõstatada selle teema. ning veel üks asi. mulle tundub, et inimõiguste kohtu suhtumine siin Strasbourgis, see ei ole küll Euroopa Liidu institutsioon, aga ma leian, et mõningad selle kohtu otsused on täiesti erakorralised. millal ometigi me seda teemat arutame? siin oli eile naisi, kes küsisid, kus on need, millal nais-, kes on surma saanud lihtsalt sellepärast, et nad olid naised. aitäh! Eh, aitäh, härra Mitchell. proua de Kaiser tahab teile esitada küsimuse, kas te olete nõus sellele vastama, jah, palun, proua de Kaiser. kallis kolleeg, rahvusvahelisel naistepäeval, ma ei tea, kas te märkasite seda või ei aga siin oli teie fraktsioonikaaslase raport, kus käsitleti ka abordi teemat, see ei olnud tabu, tabuteema, seda arutati ja toimus demokraatlik hääletus, nii et, et niimoodi demokraatia tegelikult toimibki. president, ma tean, milline on proua de Kaiseri seisukoht selles küsimuses ja ma pean sellest lugu, aga minu arvates me peame austama siin kõigi seisukohti ja siis jõudma järeldustele. mina ei ole kohanud mitte ühtegi sotsiaaldemokraati või liberaaldemokraati, kes oleks tõstatanud siin soopõhise abordi küsimuse. Nad ei tõstatanud seda teemat ja nad hääletasid isegi maha äh, resolutsiooni. tegemist on häbiväärse käitumisega. aust-, austagem kõiki inimesi siin kojas. Euroopa Liit tähendab ju äh, ühtsust mitmekesisuses. aitäh, härra Mitchell. ja nüüd annaksin üheks minutiks sõna proua Kopale. Sí. Just, just a moment. Um, I think I think your intervention mulle tundub, et teie sõnavõtt on pannud veel saadikuid soovima teile küsimust esitada. olete te valmis veel ühele küsimusele vastama? jah, palun. president, kõrge esindaja, kallid kolleegid, loomulikult austan ma härra Mitchell'i seisukohti ning ma leian, et nagu enamik Euroopa Parlamendi saadikuid, kui mitte kõik siin, selle parlamendi saadikud, ka mina mõistan hukka seda, et väga paljudes ühiskondades, väga paljudes riikides naissoost loodete puhul pannakse toime lihtsalt abort. Äh, äh, vaatamata sellele, kas ema on nõus või ei. mina aga kardan, et kui me selle teema segame reproduktiivse vabaduse küsimusega, siis me tegelikult ähmastame selle küsimuse. see küsimus lihtsalt puudutab asjaolu, et abort pannakse toime tavaliselt naissoost loote puhul. kui, kui see teema oleks ainult niimoodi sõnastatud, siis me saavutaksime kergesti kokkuleppe tahaksin tänada lugupeetud saadikut selle selgituse eest, mina arvan, et kui me suhtuksime lugupidavamalt üksteise seisukohtadesse ja üritaksime üksmeelt leida, siis me sa-, saavut-, leiaksime, et me saaksime üsna palju ära teha. nii et, et palun olgem kõik avameelsed, minu arvates on tõesti väga raske see, et parlament hääletab maha muudatuse, selle, hääletas maha selle muudatusettepaneku, nii et, et vaatame, mida me saame teha selleks, et Äh, neid soopõhiseid aborte vältida. mina isiklikult äh, toetan täielikult reproduktiivset tervishoidu. Abor-, abordiga on mul teatud äh, probleeme, aga ma olen valmis nendest kõnelema mul on oma selge seisukoht selles küsimuses ja ma tahaksin seda teistega arutada. Läheme nüüd edasi ja pooleteiseks minutiks annan nüüd sõna proua Koppale. suur aitäh. me peame meeles pidama, et meil on siin selle arutelu kohal Põhja-Aafrika vari me peame kõige roh-, kõige paremini ära kasutama võimalust olukorda hinnata ning asja paremaks muuta ning hoolitseda selle eest, et ähm, me rõhutame nõukogu sõltumatust, eriti mis puudutab inimõiguste kaitset kogu maailmas. praegu on toimumas väga tormilised sündmused ning inimõigused peaksid kehtima igal pool, sõltumata, sõltumata see, paigast Äh, kõik muud tegurid on teisejärgulised. me ei tohiks kasutada siin inimõiguste küsimustes topeltstandardeid, me peame olema järjekindlad. meil on väga hea meel selle resolutsiooni üle. see resolutsioon mõistab hukka inimõiguste rikkumised Liibüas, me peame tegema sama ka Palestiina asutuste puhul. aitäh, proua Koppa ja nüüd pooleteiseks minutiks proua Essaia ilmaista tunnustukseni. tänan. soovin äh, toetada härra Mitchell'i äh, sõnavõttu, sellepärast et iga poisi ja tüdruku esimene inimõigus on üldse sündida siia maailma ÜRO Inimõiguste Nõukogu on seal organisatsioonis äh, kõige kõrgem inimõigustega tegelev organ ja meil tuleks tõesti selle nõukogu äh, tegevust äh, toetada, aga seni on seal domineerinud äh, kaksikmoraal ehk topeltmoraal, plokkide moodustumine ja nii edasi. räägiti lausa Liibüa edenemisest Egiptuse, Liibüa edenemisest inimõiguste teel ja Inimõiguste Nõukogu liikmed äh, on ka ju äh, Sudaan ja muud, kas ka nemad tuleks sealt ehk varsti välja visata? ja viimane resolutsioon ka näitab, äh, kuivõrd eemale jääb on olnud rahvusvaheline üldsus seoses selle e, Liibüa olukorraga ja kaks kolmandikku resolutsioonidest, mis puudutavad Lähis-Ida, on tulnud Iisraeli kohta, olgugi et Iisrael on seal piirkonnas ainukene demokraatlik riik ja ei ole puurat-, pööratud tähelepanu naiste nõrgale olukorrale Araabia riikides, naaberriikides, nii et nõukogu peaks kindlasti oma töötamisviisi muutma, tänan. aitäh, proua Essaja ja nüüd pooleteiseks minutiks härra Obiols. aitäh, president ma ei taha korrata neid asju, mida kolleegid on juba maininud, kuigi need asjad on olulised. ma tahaksin lihtsalt märkida, et äh, selle äh, nõukogu istungi ajal, mis on toimunud väga olulisel ajahetkel, äh, on teade parunes Ashtoni osalemisest väga hea uudis. ma loodan, et see on samm edasi, nii et, et Euroopa Liit tõesti suurendab oma tegevust ja tegevuse nähtavus selles valdkonnas. me peame asuma seisukohale kõigis olulistes inimõigustega seotud küsimustes ning äh, looma nõukogus koalitsioone riikidega ja ka mitteriikidest äh, osapooltega selleks, et tõesti saavutada edusamme Äh, valdkonnas, kus äh, tõesti muutusi on vaja. ma arvan, et Euroopa Liit äh, saab siis tõesti öelda, et tema nägemus inimõigustest on universaalne ning me saavutame midagi, mis tõesti on meie haarde ulatuses, me hoolitseme selle eest, et täpselt nii, nagu me omal ajal saime jagu orjusest äh,, saame nüüd võib-olla jagu ka surmanuhtlusest, aitäh, president! aitäh teile, härra Obiols! ja nüüd annan äh, pooleteiseks minutiks sõna härra Jakolinole. aitäh, president! inimõigused on võõrandamatud ning on äh, mis tahes demokraatliku ühiskonna südames. seetõttu on Inimõiguste Nõukogu, mis toimub Genfis, Äh, väga oluline ja peab paika panema selged prioriteedid, seal tuleb kõnelda diskrimineerimise vastu, äh, olgu see siis äh, seksuaalse sättumuse põhine, usupõhine, vähemusse kuuluvuse põhine Äh, see kohtumine toimub äh, väga olulisel ajahetkel, kui arvestada seda, mis toimub Põhja-Aafrikas, eriti Liibüas on, see on meile kõigile väga hästi teada. täna me arutasime seda teemat pikalt, me kuulasime muljetavaldavaid sõnavõtte proua Ashtonilt, aga probleeme on meil ka Lähis-Idas. nüüd, kus meil on Lissaboni leping, peaks Euroopa saama tegutseda veelgi otsustavamalt. me peame üles näitama solidaarsust, me peame olema ühtsed ja eh, see kõik peaks olema aluseks konkreetsetele meetmetele, nii et, et eh, Liibüa rahvas, Tuneesia rahvas saaks elada edasi oma kodumaal ja seetõttu me peame reageerima õigeaegselt ning lõpetuseks mul on küsimus proua Ashtonile. härra president, me siin täheldasime et proua Ashtoni kõne oli tõesti muljetavaldav. üks diskrimineerimise põhjusi on usk, arvestades seda verist vägivalda, mille tunnistajateks oleme, see, selle läbi kannatavad kõige rohkem kristlased. miks ta, miks te ei viidanud kristlaste vastasele vägivallale oma kõnes? aitäh, härra Jakolino ja nüüd läheme siis vaba mikrofoni juurde proua Nikolai, üks minut. suur tänu, president. mina nüüd ei tea, kas eh, praegune eh, nõukogu istung kujuneb eh, edukaks või mitte, aga kõik need arutelud oleksid pidanud toimuma varem, selleks et Euroopa Liit oleks saanud rääkida ühel häälel me saadame praegu välja keerulise signaali eh, New Yorgis, Genfis, teatud poliitika on inimõiguste vallas läbi kukkunud ning me peame sellest väga tõsiselt rääkima, me peame rääkima sellest institutsionaalsest mehhanismist, mis ÜRO-s on. me peame rääkima selle tõhususest me peame vaatama, kas eh, me ei saaks seda kasutada mehhanismina, mis oleks globaalselt kasutatav ennetuseks. me peaksime mõtlema eh, probleemide ennetamisele tulevikus. nii et inimõigusi tuleks vaadata teisest seisukohast. suur tänu ja nüüd härra Taik, president eh, kuigi Liibüa on äh, Inimõiguste Nõukogu äh, liige, siis see ütleb meile juba kõik ära. Gaddafi nelja, oma neljakümne kahe aastase võimu ajal on inimõigusi oma kodumaal kogu aeg jalge alla tallanud ja nüüd me näeme, milline on selle vägivallakultuuri tagajärg. me näeme äh, ka, millel see terrorirežiim põhines, aga palju, paljud teised nõukogu liikmed rikuvad samuti inimõigusi, Iraan, Saudi Araabia, Kuuba, nendes riikides kiusatakse taga homoseksuaale ja Iraanil oli kunagi isegi naiste võrdõiguslikkuse voliniku koht. mina leian, et see nõukogu on ainuke organ, mis ÜRO tasemel inimõigustega tegeleb ja seetõttu me peame tegelema nende vastuoludega, mis selles nõukogus on, et selle nõukogu liikmed on sellised brutaalsed, andemokraatlikud, mittedemokraatlikud riigid ka. suur tänu, härra Tänak ja nüüd üheks minutiks härra Stevenson. suur tänu, president, baroness Ashton. Teie ei vastanud minu äh, kolleegi äh, küsimusele, mis ta esitas viimasel mm, arutelu voorus. inimesed kannatavad psühholoogilise piinamise all, see on nende inimõiguste rikkumine meie äh, anname üks koma kaks miljardit eurot Iraagi äh, ülesehitamiseks ja iga kord, kui me võtame vastu mingisuguse resolutsiooni kirjaliku, äh, kirjaliku ähm, avalduse, siis Iraagi valitsus vilistab meie peale, nad piinavad psühholoogiliselt oma inimesi, nad kogu aeg ainult ajavad välja propagandat nad eh, keelavad eh, juurdepääsu eh, inimestele, kes on haavatud, nad ei saa haiglatesse minna, neid ei ravita, miks me ei ütle nendele, aitab, me ei saa enam raha rohkem, te ei saa enam rohkem raha meie käest. suur tänu, härra Stevenson. ja nüüd üheks minutiks härra proua Toots. president mina tahaksin küsida eh, proua Ashtoni käest kõikide nende sündmuste valguses, mis praegu Liibüas toimuvad eh, me tunneme suurt muret inimõiguste, eh, inimõiguste kuritarvitamise pärast Liibüas aga mis saab nendest inimestest Ühendkuningriigis, kellel on eh, keda tapetakse, eh, kes on sattunud Simteksi kätte, mis saab nendest inimestest, kes kannatavad Liibüa režiimi käes? ja mis saab sellest režiimist, mis sellest konflikti tõttu eh, tekib? suur tänu ja nüüd viimane kõneleja meil on väga vähe aega. Eh, üks minut, härra Salafranca. suur tänu, härra president. selles arutelus inimõiguste osas ja selle seoses erineva, eelnevate aruteludega on mul proua Ashtonile esitada küsimus, kas te tõepoolest usute, arvestades kõiki neid asjaolusid, mis Põhja-Aafrikas teatud maades on, et kas praegu on õige aeg avada Iraanis Euroopa Liidu delegatsioon. suur tänu, härra Salafranca. ja nüüd ma annan sõna proua Ashtonile suur tänu, härra president, ja ma eh, tahan öelda, et jälle oli meil väga huvitav arutelu, siin on tõstatatud väga paljud küsimusi ja see on teema tõepoolest, mille osas meil on äh, väga tugevad tunded. ma tahaksin tänada teid selle kire eest, millega te äh, osalesite selles arutelus. kaks aastat on möödunud sellest ajast, kui ilmus proua Andrikeene raport, eh, mis puudutas ÜRO inimõiguste eh, nõukogu, eh, kus räägiti Euroopa Liidu rollist selles institutsioonis see on äh, töö, mida me teeme äh, välisteenistuses. inimõigused on meie jaoks väga olulised. mul on ka väga hea meel, et äh, nõukogu töös osalevad parlamendi liikmed, sest tõepoolest on oluline, et teie kogemused sinna jõuaksid ning ma tõepoolest loodan, et need jõupingutused, mida me teeme, aitavad e, inimõiguste nõukogu tööd parandada meil on e, vaja töötada selle nimel, et tööd, et toimuks töö läbivaatamine, et läbi selle eh, eh, muutub nende töö paremaks. kas nad hakkavad töötama New Yorgis, see on nüüd teine küsimus kuid eh, tegemist on niisuguse teemaga, kus eh, parlamendiliikmed saavad anda oma suure panuse ning ma soovin teile jõudu, eh, et te selle tööga edasi liigute. ja nüüd mõned küsimused, mida siin konkreetselt esitati. ma alustan härra Howardist tõepoolest me oleme väga tugeva resolutsiooni poolt Kongo osas ja me püüame tõepoolest saavutada resolutsiooni, mis põhineks konsensusel. ja viiendal märtsil me just rääkisime artiklist nelikümmend. Need muudatusettepanekud ja need sõnavõtud, mis käsitlesid just usu ja arvamusvabadust, eh, on väga olulised, sest niisugused eh, tragöödiad ei tohiks toimuda mitte eh, kusagil maailmas, inimestel peaks olema võimalik järgida oma usku ja uskuda seda, mida nad tahavad, on oluline, et meie eh, kogu aeg teeksime avaldusi sellel teemal, et me kutsuksime üles usulisele tolerantsusele ja minu meeskond Eh, just eh, arutas seda teemat, mida me veel võiksime antud eh, vallas ära teha konkreetselt Inimõiguste Nõukogus. ma vabandan. et, et ma ei rääkinud Kampashrafist, aga me oleme praegusel hetkel inimestega, kes selle teemaga tegelevad, igapäevaselt kontaktis ja tõepoolest, küsimusi on väga raskeid, eh, mis selle teemaga seostuvad, nagu te seda väga hästi teate. ma saan väga hästi aru, et arvamused erinevad, kuid eh, parlamendisaadikul oli täiesti õigus, et me peame tagama selle, et inimeste õigusi ei rikutaks ja seda me teemegi, sellepärast meil ongi need iga-aastased rap-, iganädalased raportid. nii et me tõepoolest püüame antud probleemiga tegu, tegeleda nii hästi kui võimalik. ja ma olen ka nõus sellega, et oluline on saata tugev delegatsioon Genfi. me nimetasime just uue delegatsiooni juhi ametisse ja me jagame selle delegatsiooni kaheks. nii et, et ühed tegelevad eh, nende küsimustega, mis seostavad Maailma Kaubandusorganisatsiooniga, teised inimõigustega. on täiesti selge, et me peame oma teenistuses mõtlema, kuidas me saaksime paremini eh, tegutseda Genfis, meil on vaja sõlmida liitlassuhteid selleks, et teenida ühist huvi ja saada üle ühistest muredest ja ma tõepoolest loodan, et äh, järgnevatel nädalatel, kuudel suudame me edasi liikuda. ja lõpuks ütleksin ma, äh, viitaksin ma sellele, mida ütles härra Salafranca. inimõigused äh, rakenduvad kõikidele ja on ühtsed kriteeriumid mis rakenduvad kõikidele. see on väga oluline tõde, see on lihtne tõde, aga seda ei tohi unustada. küsimusi on väga palju, aga eh, tõepoolest ma näen teie hulgas tõelist kirge, tõelist muret ning eh, eh, on väga oluline, et me, meil on väga tugevad tunded inimõiguste osas Eh, delegatsiooniga seonduvad mitmed küsimused, osa nendest puudutab ressursse, aga ma loodan, et me saame nendest kõikidest üle ja ma tänan teid ning me tõepoolest eh, teeme kõik, et eh, tegutseda nii tõhusalt kui võimalik. et me saaksime Euroopa Parlamenti ja Euroopa Liitu esindada nii tõhusalt inimõiguste küsimustes kui võimalik. härra Salafranca tahab uuesti sõna, miks? ma tegelikult ei mõistnud, eh, mida mulle vastati. Teie ütlesite, et te, mina tegelikult rääkisin eh, eh, Euroopa Liidu delegatsiooni avamisest Iraanis ja ma ei saanud aru, kas see kerkib üles hiljem või mis, kuidas selle asjaga on? proua Ashton, mina tegelikult tahtsin öelda kahte asja, üks asi on ressursid ja teine ja asi on see, et kõigepealt tuleb asi ära otsustada. ma mõtlen, et delegatsiooni avamine tuleb otsustada seda ei, ei asu, aru, ei otsusta mitte ainult komisjon, seda arutatakse välisasjade komisjonis ja ka mujal. nagu te teate väga hästi, Eh, see, mida me praegu Iraanis teeme, on põhiliselt eh, seotud eh, tuumatemaatikaga. suur tänu. meil on olemas kuus resolutsiooni eelnõud ja sellel teemal toimub hääletamine homme lõuna ajal